so that we have finished our few errands. alustame. hakkame siis pihta, et saaksime oma punktid äh, läbi võtta, enne kui volinik saabub. esiteks tõl-, tõlget kõiki keeli saab kasutada, välja arvatud malta, horvaadia, läti ja rumeenia keelt. punkt kaks äh, tööhõivekomisjoni delegatsioon käis äh, Comostarinos äh, oktoobri lõpus, aruande leiate koosoleku dokumentide seast. punkt kolm, aruanne äh, käimasolevate institutsioonide vaheliste läbirääkimiste kohta härra Koosa tahtis anda väga lühi-, lühikese ülevaate teile sellest, palun Köszönöm szépen, elnök asszony. aitäh. ma arvan, et olukord on praegu äh, väga eriline ja vabandaksin äh, tegelikult kolleegide ees. oleksin pidanud äh, teile aru andma eelmisel nädalal, aga mu lennuk hilines, seega räägin sellest nüüd ja räägiksin teile nüüd äh, läbirääkimistest äh, ja läbirääkimiste tulemustest, mis puudutavad ligipääsetavuse direktiivi. nagu te teate, kaks tuhat viisteist ettepanek lauale toodi, kolm aastat töötati selle kallal, selle ja ja nõukoguga on löönud jõpule institutsioonide vahelised läbirääkimised ning üheksateistkümnendal detsembril järgmisel nädalal mulle teadaolevalt otsustab Koreper selles küsimuses, tõenäoliselt nad äh, toetavad seda ettepanekut parlamendis. IMCO komisjon hääletab kahekümne esimesel jaanuaril ning märtsikuus jõuab äh, täiskogu hääletusele. meil ei ole veel äh, lõppteksti käes, teksti veel viimistletakse nii teenuse osutajad kui tootjad äh, saavad äh, tänu direktiivile tooteid ja teenuseid eksportida ning äh, puuetega tarbijad seega saavad valida laiema hulga toodete ja teenuste seast. me, on väga tähtis, et need teenused oleksid hästi defineeritud, see puudutab iseteeninduslikke terminale, ühistranspordis makseterminale Mm, turismisektorit, broneerimissüsteeme ja samuti ka üks, üks, kahe eh, ligipääsetavus on eh, pärast seda kohustuslik eh, kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides ja minu arust on see väga suur saavutus. mis puudutab sisseehitatud teenuseid, siis siin meil olid väga rasked vaidlused lausa, nõukogu nõustus lõpuks vabatahtliku lähenemisega. näen, et volinik on kohale jõudnud. komisjon peab hindama olukorda kõigis liikmesriikides ja koostama aruande seoses äh, vabatahtliku lähenemisega. pärast kolme aastat tööd, ma arvan, on meil õnnestunud jõuda väga heas ta-, tasakaalus tekstini, seda nii sotsiaalses kui majanduslikus mõttes ja kindlasti on tegemist suure sammuga edasi me oleksime tahtnud saavutada mõnes valdkonnas rohkem, aga meil õnnestus läbirääkimised lõpetada nii, et saaks lõpuks hakata rakendama direktiivi ja selle rakendamine ei lükkuks edasi. aitäh, härra Koosa! me oleme kõik kursis sellega, et meil on äh, veel ka teisi pooleliolevaid institutsioonide vahelisi läbirääkimisi, me oleme jõudmas mandaadiperioodi lõpule ju, aga tuleme nende juurde muidugi tagasi, küll mitte täna anname teile ülevaate sellest, kuhu oleme jõudnud, selleks et võimalikult palju tööd saaksime ära tehtud. kas härra Kossa soovib veel sõna? ei, väga hea. sellisel juhul ähm, koosoleku protokollide heakskiitmise punkt. meil on väga hea meel, et äh, te siia tulid, proua Tyson meil on äh, olnud äh, väga head äh, suhted senimaani, olete külastanud meie komisjoni iga kord, kui seda oleme soovinud, vahel olete ise avaldanud soovi tulla siia ja meile raporteerida ja täna olete jälle meie ees, rääkimaks meile iga-aastasest majanduskasvu analüüsist aastast kaks tuhat üheksateist. palun. Thank you, madam chair, also aitäh äh, mulle sõna andmast, aitäh ka nende lahkete sõnade eest, tere hommikust, äh, arutan teiega täna hea meelega sügispaketti kaks tuhat üheksateist, millega algatatakse uus Euroopa poolaasta, keskendudes äh, tööhõive ettepanekule, raportile ja majanduskasvu analüüsile. Euroopa on jõudnud taas majanduskasvu, mõned ütlevad, majanduskasv on kindel, aga kuues aasta jätkuvat majanduskasvu on igatahes käes konvergents on taas, äh, konvergentsi seis on taas paranemas, eriti just madalama sissetulekuga riikides. Äh, töötus on samuti langenud, töövõime on seitsekümmend kolm protsenti ja võime öelda, et oleme lähedal Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkidele seitsekümmend viis protsenti tööhõivet aastaks kaks tuhat kakskümmend. see mõjutab positiivselt ka teisi sotsiaalseid aspekte. vaesusriskis inimeste hulk on nüüd alla kriisieelset taset, eelmisel aastal viis miljonit inimest väljusid vaesusest või ähm, sotsiaalse tõrjutuse seisundist, seega ka siin me näeme, et lõpuks ometi oleme tegemas edusamme ja ma ei liigata edusamme, et saavutada kaks tuhat kahe, kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärk seoses vaesusohu ja tõrjutuse riskiga, me oleme teinud edusamme ja see on väga tähtis see on tähtis, sest me näeme, et äh, tendentsid peaksid jätkuma ka käesolev äh,, tuleval aastal. nüüd sotsiaalne tulemustabel, te juba teate, mil, millega tegemist on, see on selline tulemustabel, mis äh, käib kaasas Euroopa sotsiaalsete õiguste sambaga, eelmisel aastal juba integreerisime selle majanduspoolaasta ning äh, teist korda on see ühisaruande osa nüüd täielikult Äh, eelmisel aastal käsitlesime kahteteist neljateistkümnest näitajast, tänavu ne-, neliteist neljateistkümnest, mida me siis äh, siit õppisime, näeme üldist paranemist kolmeteistkümnes näitajas, äh, neljateistkümnest ainus erand siin on vaesuse vähen-, vähenemine, automaatne stabileeri-, stabiliseerimisefekt on siiski näha raportist on siiski selgelt näha, et mitmes liikmesriigis on veel lahendamata probleeme mitmes valdkonnas. majanduskasv ei äh, too kõigile liikmesriikidele ja inimestele sama palju kasu, mõnes liikmesriigis on endiselt töötuse tase kõrge ja samuti on kõrge vaesuse tase. mõnes liikmesriigis äh, on äh, leibkonna sissetulek veel kriisieelsest tasemest väiksem. sotsiaalsete näitajate paranemine, sotsiaalsed näitajad on siiski mõnes valdkonnas samad, vähe, madalamate oskustega inimeste seas on töötus endiselt kõrge, samuti on erinevused endiselt olemas meeste ja naiste vaheliste vahel, samuti on vaesusrisk endiselt suur just laste ja puuetega inimeste jaoks. Need väljakutsed ja pikaajalised väljakutsed on seotud ka tehnoloogiliste väljakutsetega, digiteerimisega, kliimamuutuste vastase võitlusega, samuti ähm, rahvastiku vananemisega iga-aastane majanduskasvu anu-, analüüs äh, rõhutab ka seda, et Äh, riigipoolne rahastamine jätab soovida, eriti just nendes riikides, kus on riigivõlg suurem ning sellega kaasnevad riskid on samuti suuremad, ka geopoliitilised riskid on suured ja Brexiti mõju, täpne mõju on veel teadmata. praegu on kriitiline hetk, on vaja veel teha reforme ning tundub, et vajalike reformide rakendamine on aeglustumas. iga-aastases majanduskasvu analüüsis rõhustatakse ka seda, kui tähti, tähtsad on riiklikud reformid tootlikkuse suurendamiseks, suurema kaasavuse suurendamiseks lugupeetud parlamendisaadikud, nagu te teate, iga-aastase majanduskasvu analüüsi roll on panna paika sotsiaalsed ja majanduslikud prioriteedid tulevaks aastaks ma arvan, et me peaksime suurendama vastupanuvõimet tulevastele šokkidele, tagama, et majanduskasv on kaasav ning seetõttu kutsub analüüs üles liikmesriike äh, suurendama, äh, kiirendama reforme ja suurendama investeeringuid, äh, jäädes siiski stabiilsete muidugi investeeringud ei puuduta ainult taristuid vaid mis ehk veel tähtsam, äh, siin on äh, olulised ka inimesed. kutsutakse üles ka lähtuma Euroopa ma-, sotsiaalsete õiguste samba põhimõtetest äh, nii Euroopa tasandil kui riiklikul tasandil. ja siin ei ole küsimus mitte ainult õigluses, vaid see on oluline ka selleks, et tugevdada majanduslikku, poliitilist ja sotsiaalset vastupanuvõimet ka euroalal ja just seetõttu euroala soovituste ettepanek, mis on äh, Euroopa poole, majanduspoolaasta paketis algusest peale sees olnud, kutsutakse liikmesriigi, riike üles äh, tegema neid reforme, mis suurendaksid majanduslikku vastupanuvõimet ning suurendaksid majanduskasvu, tagades äh, liikmesriikide lähene, lähe, lähenemise ja vähendades piirkondlikke erinevusi Äh, soovitakse näha meetmeid, mis parandaks tööturu toimimist, äh, investeeringuid äh, oskuste arendamisse ning sotsiaalsete tagatiste suurendamist soovitakse samuti näha. sellest tulenevalt soovib komisjon tugevdada sidemeid Euroopa majandus poolaasta ja Euroopa rahastamise vahel, eriti just sellel korral keskendutakse enam investeeringuvajaduste hindamisele, selleks et juhinduda programmi kujundamisel äh, aastateks kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend seitse. komisjon äh, lähtub äh, nendest hinnangutest äh, ka tõukefondide tulevases kasutamises liikmesriikides. ning lõpetuseks, mis puudutab Kreekat, veebruari lõpus koostatakse ka Kreeka kohta, nagu ka teiste liikmesriikide kohta, riigipõhine analüüs tulenevalt programmi äh, edukast lõppemisest augustis äh, oli juba äh, sügispaketis raport Kreeka kohta, nüüd avaldatakse selline hinnang iga kolme kuu tagant. me teame, et Kreekat endiselt mõjutavad kriisi tagajärjed, aga samas me näeme ka Kreekas selget majanduskasvu, tööturg on taastumas, taastumas on ka sotsiaalne olukord ning muidugi me oleme kõik sellega väga rahul. Äh, veel mõni sõna Kreeka kohta. kuna sageli aruteludel on see küsimus tõusetunud äh, tööhõivekomisjonis, nimelt äh, raport näitab samuti seda, et Kreekas on piisavalt eelarveruumi nende pensionikärbetega seoses, mis on ellu viidud, neid ei ole enam vaja see on väga hea uudis, mis tähendab, et enam kui miljoni pensionäri sissetulek tõuseb vaesuspiirist äh, kõrgemale. me saame seda endale lubada, kuna Kreekal on piisavalt eelarveruumi, et mitte jätkata nende kärbetega, mis oli neile varem ette nähtud. ma arvan, kreeklastele on see väga hea uudis. ning lõpetuseks komisjon usub, et äh, praegune majanduslik olukord äh, on väga hea liikmesriikidele jätkamaks reformidega selleks, et majandus, tagada majandus, äh, kaasav äh, ja jätkuv majanduskasv, kaasata sinna ka te, teised osapooled, kodanikuühiskond, me teame, et liikmesriigid tänu sellele saavad kujundada poliitikat õiges suunas, aga võtma suuremat vastutust oma poliitikate üle ning äh, see viib äh, paremate majanduslike ja sotsiaalsete tulemusteni. suur tänu taas teile mind kuulamast. kui teil on küsimusi, siis hea meelega püüan nendele vastata, aitäh. Thank you very much, lots of. suur tänu. väga palju positiivseid äh, sõnumeid. meie komisjon tunneb loomulikult äh, suurt huvi selle vastu, mis toimub Kreekas. annan äh, sõna siin koordinaatoritele ja siis ka teised võivad äh, sõna saada. kõigepealt äh, Rakase Rahvaparteist. tänan, esinaine, volinik, kolleegid. põhimõtteliselt ma olen nõus voliniku hinnanguga, et tööhõivealased arengud Euroopa Liidus on positiivsemad aga majanduskasv näitab juba aeglustumise märke. on väga oluline, et me jätkaksime vajalike reformidega praegusel hetkel, kus majanduslikud tingimused on endiselt head. enamik äh, tööhõive ja sotsiaalpoliitika indikaatoreid on äh, isegi ületanud äh, kriisieelset taset, on liikmesriikide vahel erinevused suured komisjon on nüüd äh, jõustanud äh, mehhanismid, mis toetavad liikmesriike nende strukturaalsetes reformides ja ma arvan, et seda valdkonda tuleks veelgi äh, süvendada. ja nüüd minu küsimus puudutab noorte tööhõive algatust. tundub, et nii äh, kaks tuhat üheksateist äh, eelarve kui ka järgmine MFF sisaldavad ähm, tugevalt vahendeid sellele algatusele. tegemist on väga olulise ettevõtmisega, aga noorte garantii rakendamisel on olnud puudujääke, kuidas komisjon kavatseb selle muuta tõhusamaks ja kuidas äh, komisjon kavatseb toetada eelkõige just neid noori, kellel on erilisi raskusi töö leidmisel? suur tänu ja järgmisena proua äh, Jon Keerius äh, Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. suur tänu. jah, ma tahaksin tänada volinikku siia tulemast ja aastast ülevaadet andmast. ma kõigepealt tahaksin teid õnnitleda tõesti siiralt, kui vaadata, mida meie oleme saavutanud ja mida teie olete saavutanud oma tegevusvaldkonnas, siis äh, selge on see, et te olete saavutanud rohkem kui teie eelkäijad ja olete toimu-, tulnud toime nii-öelda Heraklase äh, ülesannetega võrdse töö eest võrdne palk, ähm, Euroopa Tööamet ähm, ja nii edasi, loomulikult on äh, teemasid, mis tuleb veel lõpule viia. sellegipoolest ma tahaksin teid väga tänada töö eest, äh, mis te olete teinud. mis puudutab nüüd tänast teemat, siis ähm, niisiis küsimus on nüüd äh, selles, et äh, kas me oleme valmis, kas me oleme kõik raskused äh, kõrvaldanud, töö ja eraelu tasakaal, ähm, see vajab parandamist, töötajad vaatavad meie poole ja ei tohiks olla vahet, kas su nimi on Maria või Fatima, kui sa otsid tööd kolleeg Kaasa juba rääkis ka noorte tööpuudusest, mis on Euroopas äh, liiga kõrge ja minu küsimus teile on järgmine. kui me vaatame tänast teemat, siis äh, kuidas meil on edenenud äh, Göteborgi kahekümne põhimõtte rakendamine, kas me ei peaks mitte tugevamalt äh, püüdlema nende eesmärkide poole. abiks oleks see, kui me arvestaksime nende suunistega eelarve paikapanemisel, see oleks selline lähtepunkt ja siis te saaksite jätkata selle hea tööga, mida te olete teinud. suur tänu ja järgmisena ECR fraktsiooni esindaja. ja tänan esinaine, suur tänu, volinik, et äh, täna tulite siia vastama meie küsimustele. ja mina olen siis äh, see siin äh, komisjonis, kes valab natuke tõrva meepotti nüüd tööhõive on saavutanud kriisieelse taseme, aga kui me vaatame Itaalia või Hispaania statistikat, siis sealt eriti julgustavaid signaale ei äh, tule ja Kreekat te iseloomustasite ka positiivsemalt, kui äh, mina seda teeksin, kui vaadata äh, süstemaatiliselt oluliste suurpankade statistikat, siis eriti põhjust optimismiks ei ole. ja nüüd ka Prantsusmaal äh, on äh, reformid äh, praktiliselt peatatud või edasi lükatud äh, tänu kollaste vestide liikumisele. ja loomulikult tekib teatavaid muresid, kas ettevõtted suudavad seal säilitada selliseid majanduskasve, nagu praegu on olnud ja ka Brexit kindlasti avaldab oma mõju, eriti just aastal kaks tuhat üheksateist nii et arvestades kõike seda, tahaksin ma teada, milliseid meetmeid te kavatsete võtta, et äh, julgustada reformide jätkumist äh, Prantsusmaal, Itaalias ja mujal. nüüd Macron on teinud äh, kollastele vestidele järeleandmisi ja arvatavasti ta eelarve eeskirjadest järgmisel aastal kinni ei pea, seetõttu mida oleks siis võimalik teha, et sellele ebakindlusele vastu astuda? ja minu teine küsimus puudutab äh, reaalpalku, loomulikult äh, need on seotud ettevõtete konkurentsivõimega ja kui me soovime kestlikku palgakasvu, siis Euroopa tootlikkuse määr vajab tõstmist. ja sellega seoses ma tahaksin äh, küsida teilt, et milliseid vahendeid te plaanite võtta, võtta selleks, et Euroopa Liidu tootlikkust pikas perspektiivis parandada, eriti just euroalal. noorte tööpuudust juba mainiti ja ma tahaksin küsida, et milliseid lisameetmeid ja reforme te plaanite rakendada, et pikas perspektiivis vähendada noorte tööpuudust. suur tänu! ja tänan ja nüüd äh, ALDE fraktsiooni esindaja, palun. tänan, esinaine tere hommikust, äh, volinik. nüüd äh, käesoleva mandaadi aja lõpus on mul olnud äh, au ja rõõm teiega palju koostööd teha ja tõesti au minu jaoks, ma räägin nüüd prantsuse keeles, et saaksin teiega otse suhelda ma soovin äh, meid kõiki õnnitleda, sellepärast et äh, see otsus, mis äh, võeti, majandus- ja sotsiaalaspektide käsikäes käsitlemine, esiplaanile seadmine, see on minu arvates väga hea sotsiaalne ja majanduslik, need on omavahel äh, vastastikku seotud, Euroopa poolaasta peab olema sotsiaalne, see on suurepärane idee ja tulemustabeli sisseviimine on samuti suurepärane idee. ja mul tuleb teile öelda, et lühikese aja jooksul olete te selle väga hästi rakendanud. aga need aspektid, mida ma siin alade kaitsena on ka need, mida teie mainisite. kriitikat mul siin eriti teha ei tule, aga üks väike asi siiski. Te olete natukene liiga tagasihoidlik, kui ma mõtlen näiteks Hispaania kvartali aruandele Te ei olnud võib-olla piisavalt karm ühes võtmetähtsusega punktis, mis on oluline tulevikus. ma olen loomulikult äh, nõus äh, nende tööhõive indikaatorite osas, aga ebavõrdsus endiselt eksisteerib ja isegi kasvab ja sellest tuleb see sotsiaalne rahutus, inimesed ei ole oma sotsiaalse olukorraga rahul ja see kõik hakkab meie demokraatiaid mõjutama, me näeme seda igal pool ja kui vaadata, mis juhtub äh, Euroopas ja ma räägin siin eurooplase, mitte hispaanlasena, kui nüüd vaadata seda, mida need kollased vestid tahavad, siis nad äh, tahavad muuta seda ühiskonda, mis neile ei meeldi. me oleme majanduslikus äh, hädaolukorras. hea küll. Hispaania ja Bulgaaria on äh, väga keerulises olukorras võrreldes näiteks äh, teiste riikidega. ja ilma ohvriteta me ei saa üle nendest äh, ebavõrdsustest, mis praegu eksisteerivad ja need on suuremad kui enne kriisi, nagu te ütlesite. aga selleks, et suurepärast tööd veelgi paremini teha, äh, mõned ettepanekud. Te olite nii nupukas, et te ütlesite, et me ei ole teinud piisavalt ja tõesti, me peaksime nii-öelda hädakella lööma rohkem ja juhtima liikmesriikide tähelepanu sellele, et nad peavad äh, pingutama rohkem, tulemustabeli indikaatorid, äh, see kõik on hea, aga tekib äh, vale arusaam, ei saa lubada seda, et rikkad saavad järjest rikkamaks ja meil on selline suur sotsiaalne lõhe õigusega viitasite te sellele, et palju sõltub äh, maksupoliitikast, see on kõik seotud majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga, see on täiesti õige. loomulikult tuleb meil muuta struktuure äh, fiskaalpoliitika valdkonnas. kui me soovime, et Euroopa vaim ei kaoks, äh, siis me peame aru saama, et inimesed soovivad töötada paremini struktureeritud äh, ühiskonnas. ma ei näe siin äh, kuue NGL fraktsiooni esindajat, kas ma eksin? mitte keegi ei ole siin ja siis äh, Jean Lambers Rohelistest, palun. tänan, esinaine ma tahaksin siin tulla tagasi mõningate teemade juurde, mida kolleegid juba mainisid ja üks nendest on demograafiline areng, vananemine. meil on siin äh, lõhe. Äh, me loomulikult äh, paneme rõhuasetuse täiesti õigusega noorte tööhõivele, aga mis saab nendest inimestest, kes on liiga vanad ähm, noorte algatuseks, aga kes sellegipoolest on nüüd äh, jäänud äh, tööturult kõrvale majanduskriisi ajal, neil ei ole piisavalt äh, oskusi, nad ei ole kunagi olnud stabiilses töösuhtes, mida nende jaoks oleks võimalik teha? meil ei tohiks olla selliseid rangeid piire paika pandud, mis osad inimesed välistab ja kui ma nüüd vaatan seda numbrit, et kuuskümmend miljonit täiskasvanut ei ole piisavate digioskustega, siis see kõik pärsib nende osalemist tööturul. meil tuleb sellele puudujäägile oma liikmesriikides rohkem tähelepanu juhtida. Te mainisite ka väljakutsed, mis meil on seoses kliimamuutusega ja käesoleva aasta majanduskasvu strateegia räägib ka ringmajandusest, investeeringutest. kas äh, teie arvates äh, oskuste areng on kooskõlas äh, ringmajanduse arenguga või mitte? ja lõpetuseks ebavõrdsuse teema, mida kolleegid on ka siin maininud. küsimus on selles, kui palju toetust me anname inimestele elamispinna soetamiseks. kui inimestel ei ole võimalik endale korralikku eluaset soetada, siis see kõik mõjutab ka nende tööhõive võimalusi ja kui ei ole piisavalt äh, kvaliteetset eluaset inimesel, siis see mõjutab ka nende laste arengut ja loomulikult äh, kõike mõjutab ka eesseisev Brexit. EFTD esindaja, palun Laura Age. tere hommikust, äh, volinik, kolleegid. me oleme jõudnud peaaegu oma mandaadi aja lõppu ja tuleb öelda, et mul on olnud äh, hea meel teha koostööd selles komisjonis. meil on olnud väga hea koostöö oleme töötanud äh, väärtuste põhiselt. ja lisaks sellele ma olen koostöös teiega näinud, et teil on tõesti eesmärgid, äh, mida ma teiste volinike puhul ei ole täheldanud. Te olete töötanud äh, ambitsioonikalt, pädevalt, oskuslikult, pühendunult, heade strateegiatega paljude teemade puhul ja see on väga oluline ja töö, mida me teinud äh, oleme, on hõlmanud äh, töötajate kaitset, kantserogeensete ainete direktiivi ülevaatamine läks väga hästi. Teie volinikuna olete keskendunud mitte ainult äh, tööhõivele, vaid ka muule. see portfell tundus alguses olevat äh, mingi teoreetiline konstruktsioon, aga sellest on saanud midagi hoopis äh, muud ja me oleme saavutanud äh, palju, mille üle uhke olla. väga tähtis valdkond oli ka töö ja eraelu ühildamine, meil on vaja tõesti konkreetseid vastuseid naistele, peredele, eakatele meie ühiskonnas Teie puhul on ambitsioonid olnud väga kõrgel ja seda ma väga hindan. me oleme teinud koostööd äh, mitmete projektide puhul, kus on väga kõrged eesmärgid seatud ja see on täiesti õige, sellepärast et äh, on väga suur lõhe väga rikaste ja väga vaeste vahel. Te toetate meid äh, kodaniku sissetuleku äh, rakendamisele Itaalias aitab meil lahendada paljusid probleeme. praegusel ajahetkel me näeme, et väikesed sammud äh, majanduskasvu äh, suunas tõesti leiavad jah äh, aset, aga on palju vaeseid, kellel on vaja kiireloomulist toetust. meil on vaja pensionireformi, et lubada üleminekut äh, pensionieale ja samas äh, tuleb toetada ka noori tööturul. ma tõesti väga usaldan teid, loodan teile. ma arvan, et just see lootus ja koostöö aitab meid tugevalt edasi, me peame olema ka julged oma eesmärkide saavutamisel ja tuleb öelda, et asjad peavad muutuma, muud moodi me ei saa sellele läheneda. meie komisjon ja Euroopa Komisjon on näidanud, et see, mida me oma kodanike jaoks äh, teeme, tõesti näitab, et on võimalik asju muuta. ja lühidalt tahaksin rääkida ka Kreekast. tihtipeale öeldakse, et äh, jah, see memorandum äh, struktuurireformid, et see kõik äh, oli vajalik. ja et ilma nendeta ei oleks äh, hakkama saadud. mina tahaksin äh, siinkohal öelda, et mul on selge sõnum edasi öelda. Kreeka oli eksperiment ja seda ei tohi korrata me võime teha enamat ja me saame teha asju paremini oma kodanike jaoks, kui me seda Kreekas äh, tegime. konvergents ja positiivsemad eesmärgid, seda kõike on äh, võimalik saavutada ka teiste vahenditega. nagu te ütlesite, siis enne kui me reforme hakkame rakendama, tuleb mõelda, millised on nende mõjud. suur tänu ENF-i esindajat ma siin saalis ei näe. see tähendab äh, seda, et äh, sõna saab proua Morin Chartier, palun. suur tänu. tänan esinaine, tänan volinik. kõik tänavad teid äh, siin suurepärase töö eest ja mul tuleb öelda, et te tõesti äh, aitate meil tugevalt tunda uhkust selle üle, et me töötame tööhõivekomisjonis. kui ma siia tulin, siis alati oli see tunne õhus, et tööhõivekomisjon ei ole nagu no väga tähtis komisjon. aga arvestades nüüd äh, seda, kuidas teie töötasite, kuidas me omavahel koostööd tegime, kuidas äh, me pingutasime kõik, et äh, võita hääli ja edendada oma ideid, siis nüüd meil on olnud võimalus saavutada enamused oma huvide kaitseks äh, täiskogul ja seda alguses äh, ei olnudki võimalik eeldada. Te aitasite meil käivitada sotsiaalse mootori ja teha edusamme väga oluliste teemade puhul ja me jõudsime üheskoos oma eesmärkidele, me kõik tagasime äh, selle, et me saavutame edu sotsiaalse idee läbisurumiseks täiskogul. ja selle eest suur tänu teile, me oleme teinud väga suure sammu edasi, me peame nüüd seda positsiooni säilitama ja samas suunas edasi töötama. ja nüüd äh, tulen tagasi selle juurde, mida ütles kolleeg äh, Jean Lambert, pädevuste probleem Te mainisite meile väga olulisi punkte seoses indikaatoritega, kuidas äh, mitmed näitajad tööhõive vallas on paranenud. järgmistel aastatel on äh, vaja uusi pädevusi uutel töökohtadel, uute ametite puhul töötajaid tuleb teisiti koolitada ja välja õpetada kvalifikatsioonide tunnustamist ettevõtetes tuleb samuti toetada. kui me seda ei tee, siis äh, läheb areng äh, tagasi mineviku suunas. on ääretult vajalik, et äh, see tulemustabel, mida te kirjeldasite, et see küll on oluline, aga Euroopa ühiskonda tuleb tulevikus ette valmistada pädevuste tunnustamiseks. mõtlen siinkohal neid kvalifikatsioone, mis on saavutatud töökohal, neid konkreetseid oskusi. Neid kvalifikatsioone tuleb ka sertifikaatidega tõestada ja tunnustada me ei tohi lubada seda, et meil tulevad uued töötud, äh, kes on lootusetus olukorras. ühesõnaga, meil on veel mitu äh, kuud tööd teha ja peame keskenduma nendele perspektiividele, mis on kõige olulisemad tulevikus ja mul on väga kahju, et ma pean nüüd kohe lahkuma, täna on selline natuke keeruline olukord, aga ma tänan igal juhul äh, kõiki töötajaid, eriti autojuhte kes äh, töötasid äh, öö läbi, arvestades äh, tänase nädala sündmustega. You know um.... suur tänu. meil on teine punkt ka täna päevakorras ja me selleni ei jõua, kui te räägite kauem kui poolteist minutit, ma saan aru, et see on raske, aga palun ärge korrake seda, mida on juba öeldud. ja proua Maria Rodriguez, palun. The voice is not in good shape, but uh, I will try to say what I really mean. aitäh, ma äh, üritan nüüd südameväärt asjad ära rääkida. mina olen nõus nende kolleegidega kes ütlevad, et me tõesti peame Euroopa sotsiaalmõõtmes ka oma eesmärke saavutama. loomulikult oleme me tänulikud teie rolli eest. sest meil on olnud väga viljakas poliitiline partnerlus parlamendi ja komisjoni vahel. nüüd minu küsimus. me räägime siin Euroopa poolaastast. ning meie keskne mure peaks olema kuidas me saame Euroopa poolaastat arendada nii, et selle, see muutuks heaks vahendiks ka sotsiaalse ebavõrdsuse vastu võitlemises ning kuidas me saaksime sotsiaalse sidususe taastada Euroopas, see on oluline osa Euroopa poolaastas. ning minu ettepanek on järgmine, esiteks, me peame parandama seda, kuidas me kasutame kõiki poolaasta poliitilisi instrumente, äh, edetabelit, äh, äh, riigipõhiseid soovitusi, riigi aruandeid, kuidas me kasutame neid ära selleks, et võidelda sotsiaalse ebavõrdsuse vastu? investeeringute analüüs on hea mõte. teine vastu, osa vastusest oleks finantsinstrumentide kasutamine sotsiaalse ebavõrdsuse vastu võitluses. uut tüüpi sotsiaalfond liigub õiges suunas, aga tuleks arvesse võtta ka teisi võimalusi, Euroopa investeerimiskava näiteks ning rõhutaksin veel, et homme peaministrid räägivad euroala tippkohtumisel euroala fiskaalsuutlikkusest. seal peaks olema ka sotsiaalsete investeeringute võime olemas ju see tuleks läbi suruda. viimane märkus. maksupoliitika roll. Understand that part of the solution lies in tax policy, a fair tax policy. Äh, siis maksupoliitika. meil on vaja uut tüüpi maksupoliitikat, et rahastada tuleviku äh, sotsiaalsüsteemi. sellised oleks minu ettepanekud järgmiseks faasiks, aitäh! suur tänu! Agnieszka Kozlovska-Radjevitš, palun. aitäh, proua esinaine, tere tulemast, proua volinik. ma tahaksin teid tänada selle optimistliku info eest, mida te andsite meile paraneva majandusolukorra kohta Euroopas tõsiasi on see, et mõningate riikide majandus kasvab väga kiiresti, Poola on üks nendest riikidest. meie majandus kasvab sellel aastal üle viie protsendi ning järgmisel aastal ootame üle neljaprotsendilist kasvu, need on väga suured numbrid. aga siiski ma nõustun sellega, et oluline pole mitte ainult majanduskasvu määr, vaid ka see, et see kasv oleks tasakaalus ning jätkusuutlik ning et see tõesti aitaks parandada inimeste elukvaliteeti. siin on uusi moodsaid ideid äh, toodud välja, nagu näiteks areng ilma majanduskasvuta, äh, mis tõesti aitavad parandada inimeste elukvaliteeti. ma tahaksin küsida volinikult, miks soolist aspekti on nii vähe arvesse võetud tema aruandes, sest äh, kui me räägime siin tööhõive suurendamisest, siis kõige suurem potentsiaal on just alaesindatud inimrühmadel mis saavad ka panustada suuremasse majanduskasvu ning peamiselt, mitte küll ainult, aga peamiselt räägime me siin naistest, nad on äh, kvalifitseeritud, haritud inimesed, kes tõesti saavad anda oma panuse tööturule. Teie teatis ei rääkinud ka äh, defitsiitsektoritest nagu transport või IKT. me räägime siin mm, tööpuudusest aga on ka sektoreid, kus on tõsine tööjõupuudus. me räägime siin sadadest tuhandetest töötajatest, keda lihtsalt ei ole. kas seda probleemi saaks lahendada kuidagi seadusliku rändega või sellega, et värvatakse töötajaid alaesindatud rühmade hulgast, nagu näiteks naiste hulgast IKT sektorisse kas te kavatsete toetada ka selliseid poliitilisi meetmeid ja lõpetuseks haridus ja liikuvus. kui siin rääkida tööjõupuudusest ühelt poolt ning tööpuudusest teiselt poolt, siis need on jagunenud mõlemad ebaühtlaselt. me võiksime leida ka selle lünga ületamiseks meetmeid. aitäh, proua Ribeiro! aitäh! proua esinaine, proua volinik. Euroopa on tänapäeval sotsiaalsem ning meil kõigil on kohustus eelkõige siin komisjonis seda toetada. ma olen väga rahul sellega, et me kõik üritame anda oma panuse selleks, et Euroopa muutuks sotsiaalsemaks ka läbi Euroopa poolaasta Äh, väga äh, hea on, et meil õnnestus sisse viia ka sotsiaalsed indikaatorid Euroopa poolaastasse. võib-olla peaks me hakkama tegutsema ka makrosotsiaalsete äh, kõikumistega. ma ei räägi siin mingitest rahalistest trahvidest liikmesriikide jaoks, ei, minu jaoks on olulisem see, et liikmesriikidel oleks kohustus sellised ebavõrdsused kaotada. selline võiks olla meie tuleviku perspektiiv. kui me nüüd räägime sellisest menetlusest, siis makromajanduslike vakt-, faktorite kõrval võiks ka seda arvesse võtta, aga oluline on analüüsida ka sotsiaalset olukorda majanduses ning inimeste olukorda, näiteks seda, kas nad suudavad endale korteri osta. oluline on see, et Euroopa kodun-, kodanikel oleks positiivne nägemus Euroopa poolaastast, et nad näevad, et võetakse vastu ka meetmeid selleks, et nende sotsiaalne olukord paraneks. selleks on meil vaja veel öö, töötada, meil on ka öö, Äh, probleeme liikmesriikides äh, meetmete ellurakendamisega. Ähm, mitmetes liikmesriikides on ka suuri erinevusi riigi sees, sest äh, seal on palju erinevaid regioone, mis on ka poolenisti autonoomsed. ka seda tuleks Euroopa poolaastas arvesse võtta siis ka näiteks äärepoolseimad piirkonnad, nagu näiteks Assoorid, kust mina pärit olen, ka nema-, nendel peaks olema võimalus öö, tihedamalt osaleda Euroopa poolaastas, see on kõik oluline Euroopa poolaasta tuleviku jaoks. meil on vaja siin mm, Euroopa öö, Liidu aluslepingute põhjal edasi töötada, sest sellised võimalused on lepingutes juba olemas. äärepoolsemad piirkonnad neil peaks olema võimalus autonoomselt osaleda Euroopa poolaastas. me peaksime leidma sellise tasakaalu selleks, et kõik autonoomsed piirkonnad saaksid ka osaleda. aitäh, proua esinaine. ma tahaksin teid tänada, proua esinaine, teie juhtimise eest viimase aasta jooksul. täna toimub meil selle aasta viimane koosolek eelkõige äh, tahaksin, proua volinik, teid tänada selle eest, et äh, praeguse ametiaja jooksul oleme me lõpuks mõistnud, et sotsiaalne Euroopa on hädavajalik. ma tahaksin teid tänada sotsiaalsete õiguste samba eest ja nagu te ära märkisite, on meil vaja ka eraldi meetmeid, et see ellu rakenduks. mul on nüüd mõned konkreetsed küsimused umbes kaheksateist miljonit last Euroopa Liidus elavad endiselt äh, vaesuse piiril. ja kui nüüd Euroopa Parlamendis räägitakse uuest finantsraamistikust, siis selle raames äh, võtsime me vastu uue meetme, nimelt Euroopa Laste Tagatisfond. me soovime sinna eraldada raha Euroopa fondidest. me räägime siin viiest koma üheksast miljonist eurost. ma tahaksin küsida, kas teie volinikuna ja komisjon üldisemalt soovib toetada sellist laste tagatisfondi selleks, et võidelda laste vaesuse vastu? puuetega lapsed on äh, tõrjutumad kui, kui ükski teine sotsiaalne rühm. samuti on see ebavõrdsus väga suur probleem, te olete öelnud, et te võtate vastu erinevaid meetmeid ebavõrdsuse kaotamiseks, aga kas te arvate, et see palgalõhe olukord on paranenud liikmesriikides. aitäh, proua esinaine. teen väga lühidalt, sest suurem osa asju, mida ma soovisin öelda, on juba siin kolleegide poolt ära öeldud. ma tahaksin tänada proua volinikku. ma olen siin parlamendis teist ametiaega ning äh, olen näinud positiivseid arenguid Euroopa Liidus, ka meie parlamendi suhtumine sotsiaalpoliitikasse on paranenud. ning äh, on tehtud palju selle jaoks, et sotsiaalpoliitika oleks nähtavam, läbi on viidud struktuurseid reforme, mis on parandanud sotsiaalseid ja elutingimusi, aga tööd on veel ära teha väga palju, nagu kolleegid juba ütlesid, näiteks tööpuuduse vähendamises, eriti noorte puhul. palju inimesi on vaesusohus, meil on palju sotsiaalset tõrjutust, peame võitlema ka laste vaesuse vastu uue Euroopa Sotsiaalfondi all leppisime kokku, et meil saavad olema eraldi meetmed laste vaesuse vastase võitluse jaoks, aga ma tunnen muret, et majanduskasv hakkab nüüd aeglustuma ja majandusolukord võib halveneda lähiaastatel. me teame, et kui majandusolukord halveneb, siis kannatab ka sotsiaalpoliitika. seega minu küsimus on kas Euroopa poolaasta võimaldab liikmesriikide jaoks ka rohkem paindlikkust, minu arvates on see hea mõte, aga me ei tohiks eirata sotsiaalseid ja tööhõive aspekte, mis sõltuvad ju majanduspoliitikast. ja komisjon ja kõik meie peame töötama selle nimel, et rõhutataks just ka sotsiaalpoliitika tähtsust. ma tahaksin tunnustada ka meie esinaist, kes minu arvates on viimase nelja aasta jooksul teinud oivalist tööd, aitäh! suur tänu, Toomas Mann! aitäh, proua esinaine! Pole just äh, tavaline, et äh, meie saadikud kiidavad väga komisjoni. seekord, Mariann, tõesti tuleb sind kiita, sa oled alati siin kohal käinud, sa oled olnud väga pädev ja sa oled ka loominguline. ja ma ei ütle seda sellepärast, et lihtsalt lahke olla, vaid see on tõesti reaalsus ning see teeb mind väga õnnelikuks. nüüd see, me oleme muuhulgas töötanud ka noorte aitamisega, noorte tööhõive, noorsoo tagatisfond, see on väga oluline valdkond, aga üks asi on meil te veel te, te äh, kahe silma vahele jäänud pikaajaline töötus. meil ei ole praegu võimalust väga palju seda olukorda parandada, aga me ei tohi seda ikkagi eirata, me peame siin midagi rohkem ära tegema. kas Euroopa Sotsiaalfondi all võiks midagi siin ette võtta, sealt rohkem raha eraldada, me ei tohi neid inimesi ju üksi jätta see äh, häirib mind väga. ja teiseks, mina olen variraportöör Erasmus pluss äh, teemal siin komisjonis. Erasmus äh, pluss eelarvet kahekordistati, see on väga oluline sõnum, see on oluline nii tudengite kui noorte jaoks, selle jaoks, et me suurendame inimeste liikuvust Erasmus äh, plussi puhul äh, on väga oluline, et me jääme siin enda juurde kindlaks, äh, kui ka teised institutsioonid sellega nõus on, siis me oleme tõesti midagi saavutanud, Mariann, sa oled tõesti head tööd teinud, sa väärid kiitust. aitäh! Thank you very much, then I will give the floor. aitäh! ja nüüd härra Rockford aitäh, proua esinaine, teen väga lühidalt. sooviksin lisada pigem äh, midagi sellele, mida teised on öelnud, mitte üle korrata juba öeldut. proua volinik, äh, äh, ma sooviksin teid kiita mitte ainult kui inimest, vaid kui volinikku ning ka tervet komisjoni, sest president Juncker, eriti teise, teises ametiaja pooles on mõistnud, et tuleb muuta ka meie tegutsemise kuvandit. proua Vestekaart on ka teinud väga head tööd. Te olete naine, me oleme teie üle väga uhked. minu arvates on oluline, et me ei saadaks teile ainult isiklikku sõnumit, vaid ka poliitilise sõnumi, see on väga oluline selle ametiaja teises pooles. aga vahel on väga keeruline veenda meie kodanikke, et sotsiaalse Euroopaga on ka edasi liigutud Te teate, milline on olukord Prantsusmaal ning kahjuks on meil väga keeruline seda sotsiaalset progressi ka meie kodanikele edastada. täiskogul on erinevaid otsuseid vastu võetud näiteks sotsiaalkindlustussüsteemi harmoneerimise kohta ähm meil on vaja selliseid asju tõesti läbi suruda ja teavitada sellest ka meie kodanikke ja valijaid, et nad teaksid, et, et midagi on ikkagi ära tehtud, kahjuks liikmesriigid ja valitsused meid eriti palju just ei aita. Nad ei aita meil seda sõnumit edastada, see oleks minu esimene märkus. teiseks ja see on seotud ka kolleegide poolt juba öelduga, see on ka teile üks ettepanek. meie ees on üks suur oht. asi ei ole selles, et Prantsusmaa kavatseb nüüd kuulutada rohkem raha, kui algselt plaanitud. Euroopa Komisjon peab Prantsusmaa eelarve üle vaatama. Te jälle teate, et kui me ületame selle kolme protsendi määra ühel aastal, siis sellest ei piisa, see peab juhtuma kaks korda ja ma arvan, et me Prantsusmaal me saame nende probleemidega hakkama. ning järgmisel aastal seda kolme koma viit protsenti määra me ei üla-, ületa. see ei ole seega kõige suurem probleem, Euroopa sotsiaal- see äh, äh, sektori kõige suurem probleem on just tõusev populism. see tuleneb levivast protektsionismist maailmas, ma kohe lõpetan soovisin lihtsalt öelda, et iga päev tulevad välja jälle uued uuringud näiteks Brexiti kohta. inimrühmade kohta, kes on kõige suuremas ohus seetõttu, aga eelarve külg ei ole siin kõige tähtsam probleem, seda ma soovisingi rõhutada. Te teate ju, et te varastate siin minuteid järgmisest päevakorrapunktist, mis on ka väga tähtis aga proua Areena järgmisena. aitäh. nõustun kolleegidega selles, et sooviksin tänada Marianni väga hea töö eest. ega Mariann, sinu jaoks lihtne ei ole olnud, ma olen kindel, et äh, mitmed volinikud äh, ei jaga sinu vaateid näiteks äh, sotsiaalsete mõõdikute küsimuses. sa ütlesid, et majanduskasv ei ole ainutähtis me peame tegelema äh, ebavõrdsusega erinevatel põhjustel. äärepoolsemate piirkondadega, ka Saksamaal näiteks võib näha ka ju, et riikide sees valitseb ebavõrdsus, aga äh, on ka ebavõrdsus majanduskasvu määras erinevate sektorite vahel. ma arvan, et me peame rohkem toetama veel tööstust, majandust, mis äh, aitavad meid tulevikus ning need tööstussektorid, neid peame samuti äh, toetama, kellel on konkurentsivõimega probleeme. me räägime siin üksikisikute vahelisest ebavõrdsusest, aga äh, erinevate majandussektorite vaheline ebavõrdsus on samuti tähelepanuväärt, meil on vaja hea kvaliteediga töökohti. kui meil on järjest rohkem nulltunnilepinguid või tähtajalisi lepinguid, see tähendab seda, et meie kodanikud muutuvad vaesemaks, seega meil on vaja häid töökohti. siis Junckeri kava, see võib olla küll hea, aga no nõrgemate majanduste jaoks ei ole see nii kasulik, see on hea eelkõige tugevate majanduste jaoks, võib-olla tuleks seda ka korrigeerida. me peame analüüsima erinevaid valdkondi võib-olla põhjalikumalt, ennem kui me oma meetmed vastu võtame. siis meie tegevuse järjepidevus, kuidas me kasutame neid mõõdikuid, kuidas me saame öö, äh, öö, äh, kohandada oma tööd vastavalt mõõdikutele Euro Euroopa poolaastaga. näiteks Prantsusmaa ja kaks tuhat seitseteist. mida ütleb komisjon nüüd Prantsusmaa kohta? kas komisjon ütleb nüüd, et öö, äh, kiidetakse suuremat paindlikkust ettevõtete jaoks, sest on öö, äh, vabastavaid meetmeid vastu võetud? ja ettevõtete maksukoormat on kergendatud, need on küll kaks äh, asja, aga kollased vestid ei ole nendega rahul, nad ei ole rahul sellega, kui vähendada ettevõtete maksukoormat ning tõsta töötajate maksukoormat, siis inimesed sellega rahul ei ole. sellepärast nad protesteerivadki. ma arvan, et me peame olema järjepidevad kui me räägime mõõdikutest ja nende põhjal läbiviidavatest reformidest. proua Harkin, jah, aitäh. Äh, räägin lühidalt, kuna soovin äh, teist korda veel hiljem sõna võtta, aga praegu soovin palju õnne soovida volinikule, tänada teda hea töö eest. eriti just äh, teise perioodi ajal ei näinud ma sisulist sotsiaalset äh, poliitikat äh, siin. Äh, Iirimaal meil oli referendum ja ma mäletan, et ma lubasin Iiri rahvale, et artikkel üheksa muudab oluliselt nende elusid. eelmise perioodi ajal ei viidatud kordagi parlamendi resolutsioonides artiklile üheksa, seega teie ja komisjon olete lõpuks ometi Euroopa sotsiaalpoliitikale elu sisse puhunud. jah, meil on veel pikk tee maha käia ning oma teises sõnavõtus äh, seda teemat ka põhjalikumalt käsitlen, aga teie olete esitanud sisulisi ettepanekuid, mis tõepoolest muudavad Euroopa kodanike elu ning äh, ma usun, äh, lugupeetud volinik, selle nimel me siin ju kõik tööd teemegi. suur tänu teile ja suur tänu ka äh, koosoleku juhatajale äh, väga hea töö eest ja selle eest, et ta lubas kõigil sõnasoovijatel äh, oma mõtteid avaldada. jah, tõepoolest, mul on väga kahju, et vahel pean neid mõtteavaldusi katkestama, kuna meie ajagraafik on tõesti tihe. aga te püüdsite sõna võtta lühidalt ning kümme minutit, proua Tyson, on teil veel aega küsimustele vastamiseks, reageerimiseks, kuna küsimustele kõigile vist ei õnnestugi vastata, palun. Well, dear, uh, may I say dear colleagues, I think kallid kolleegid, kas tohin teid kolleegideks nimetada? vist küll. Äh, täiskogule ütlen seda sageli, kuna seal esinedes tunnen ennast äh, sageli veel parlamendi saadikuna, nüüd olen siiski volinik, aga ma sain tugeva põhja parlamendis all seoses töömeetoditega, nägin, kuidas parlamendisaadikud äh, teevad fraktsioonide vahel head koostööd ja seetõttu olengi palunud äh, oma erakonnal koduriigis, äh, et nad jätaksid mu siia, ma ei soovi äh, rahvusvahelise poliitikaga tegeleda, vaid just siin tööd teha. räägin ka meie kogu kolleegiumi nimel, me toetame teie tööd, Jean-Claude Juncker on äh, samuti toetust avaldanud, äh, teie ettepanekud on väga kasulikud. miks meil õnnestus äh, sotsiaalsed küsimused siia sisse tuua, tänu teile. neli ja pool aastat juba oleme me nimelt teiega väga head konstruktiivset koostööd teinud oleme alati kõikidel teemadel teiega rääkinud, koos ette valmistanud äh, kolmepoolseid kõnelusi ja loodetavasti jätkub selline koostöö ka tulevikus, kuna te teate, mõned küsimused on veel lahendamata, aega aga on üha vähem. homme jätkame töö ja eraelu tasakaalu teemaga. see on samuti töö ja eraelu tasakaal, äh, mida teiega arutame seega mitmed kolmepoolsed on veel pooleli ja kindlasti, kui me koostööd teeme, tulemusteni ka jõuame ja ma ei pea seda kindlasti teile ütlema. suur tänu ka teile tubli töö eest. meie esitame ettepanekud, aga kui eh, ei esitata muudatusettepanekuid, mis eh, meie ettepanekud parandaksid, kuhu me siis jõuame. seega suur tänu teile nende tulemuste eest ja suur tänu ka Tööhõivekomisjoni juhatajale koostöö eest, teiega on alati väga meeldiv koostööd teha aga nüüd tuleme tagasi selle juurde, mille pärast meid siia on valitatud, valitud. noorte tööhõive algat-, algatuse kohta oli küsimusi, tõepoolest noorte töötuse tase on veel kõrge, kuus koma seitse on see praegu, aga keskmiselt neliteist protsenti noorte seas, meil on kolm riiki, kus noorte töötus on kolmekümnest protsendist kõrgem, seega väga palju tööd on veel vaja ära teha. esiteks mitmeaastases finantsraamistikus näete, et Euroopa Sotsiaalfond pluss ettepanek on sada üks miljardit eurot järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ette nähtud sinna. aastal kaks tuhat üheksateist liikmesriigid, kellel on kõrgemad vajadused Euroopa keskmisest, neil kutsutakse üles kasutama ära vähemalt kümme protsenti sotsiaalfondi rahadest äh, noorte tööhõive jaoks, ku-, kuidas me siis teid aitame, me koostame raporteid, anname nõu, toome eh, liikmesriikidega kokku, kellel on eh, mingid poliitikad, eh, teenused toiminud, et teised saaksid neilt õppida ja see annab samuti väga häid tulemusi. samuti on meil vaja selleks aktiivset töö, turupoliitikat, meil on äh, tööhõiveteenuseid, äh, äh, suuremat võimekust ja kõik need punktid on ära toodud ka riigipõhistes soovistustes majanduspoole aasta raames. ning muidugi vajab see väga oluline valdkond parandusi, ärgem unustagem, et siin komisjonis peame rääkima ka makromajanduslikest poliitikatest ning keskkonnas, kus soodustataks töökohtade äh, loomist, seega, sest töökohti on meil ju vaja selleks, et äh, töötust vähendada. edasi sotsiaalsete õiguste sammas, kuidas seda paremini riigipõhistesse soovitustesse sisse tuua, kuidas äh, sotsiaalset mõõdet suurendada kõigis meie poliitikates. meil on samba kakskümmend põhimõtet, me järgime sotsiaalse tulemustabeli alusel neid, sotsiaalne tulemustabel on juba arvesse võetud Äh, samuti riigipõhistes äh, aruannetes me püüame arvesse võtta kõiki neid põhimõtteid, arutame neid sotsiaalsete partnerite, liikmesriikide valitsustega ja jõuamegi lõpuks riigipõhiste soovis-, soovituste juurde läbi selle. Te näete siin selgelt seda seost, isegi nüüd euroala soovituste juures on viis äh, põhisoovitust ja üks puudutabki sotsiaalset mõõdet seega ma arvan, et me oleme küll selle nimel kõvasti võidelnud, suur tänu teie toetuse eest, kuid lõpuks oleme selleni jõudnud, et sotsiaalsete õiguste sammas ja majanduspoolaasta on tihedamini kokku toodud ning muidugi puudutab see ka mitmeaastast finantsraamistikku, raha on alati oluline töövahend, seega äh, Äh, tihedam äh, koostöö ka majanduspoolaasta ja tõukefondide kasutamise vahel on ette nähtud, liikmesriikidele see muidugi ei meeldi, me peame seda kuidagi viisakalt sõnastama. aga see, mida me majanduspoolaasta raames liikmesriikides näeme, võttes arvesse sotsiaalset Äh, tulemustabelist, need tule, nendest tulemustest lähtub komisjon äh, läbirääkimistes äh, liikmesriikidega, kuidas kasutatakse tõukefondide rahasid liikmesriikides. ja me kindlasti peame sotsiaalset mõõdet rohkem arvesse võtma muidugi ei ole tähtis mitte ainult sotsiaalne aspekt, ka eelarve küsimused on olulised, kui me vaatame eelarve olukorda liikmesriikides, kõik liikmesriigid jäävad alla kolme protsendi, see on väga hea tulemus, pilt erineb äh, äh, täiesti sellest aastast, kui meie mandaadiperiood algas, küll aga mõnel liikmesriigil on väga palju tööd veel vaja ära teha oleme analüüsinud nüüd ka eelarvekavasid, äh, oleme saatnud omapoolsed kommentaarid liikmesriikidele, maja, jätkame majanduspoolaastaga ning järgmine hetk ongi see, kui äh, saadame laiali riigipõhised äh, aruanded ja selle järel ka soovitused. praegu me ei hakkaks kommenteerima erinevaid üksikuid ettepanekuid, mis liikmesriigiti on käivitatud, vaatame suurt pilti ning õigel ajahetkel tulenevalt oma ajakavast kommenteerime neid küsimusi. ning taas noortetöötus, me ei tohi siin unustada äh, oskusi, mitmed teie sõnavõtud puudutasid seda ja mitte just äh, juhuslikult ei ole see meie sambas äh, kõige tähtsamal kohal võrdsed võimalused tööturul, haridus, koolitus, oskused, elukestev õpe. me peame suurendama ka kutseõppe osakaalu ja andma rohkem võimalusi kutseõppeõpilastele Erasmuse programmides osalemiseks, et neil oleks samad võimalused ülikoolides õppijatega välismaal õppida. ja sellega me näitame ka austust välja nende inimeste vastu, kes on teinud oma karjääris, tulevases karjääris selle valiku ja tõepoolest nad äh, meiepoolset austust äh, väärivad. see on väga hea samm meie poolt ja mul on väga, oli väga hea meel näha, et kõik seda ka toetasid edasi Hispaania ja ebavõrdsus. see on ka osa minu piiblist siin, sotsiaalsete näitajate tulemustabel kaks tuhat kaheksateist, see on väga huvitav lugemine, lugege seda, saate äh, koju tagasi minnes öelda, et meie riigis on veel probleeme. kui me võrdleme nüüd äh, vaesemad kahtekümmet protsenti jõukama kahekümne protsendiga, siis me näeme, et äh, teatavaid edusamme on, on tehtud äh, ebavõrdsuse vastases võitluses, mõni aasta tagasi oli viis koma kaks see näitaja, nüüd on viis koma üks, see näitab muidugi, et me ei ole veel kriisieelsel tasemel null koma neli protsenti erinevus on veel äh, kriisieelsest tasemega võrreldes, seega väga palju tööd on veel aja, väga aja teha, ära teha lihtsalt selleks, et jõuda kriisieelsele tasemele. ning muidugi sageli on need küsimused just liikmesriikide endi käes. me ei saa öelda, et võtame vastu mingi seaduse ja lahendame selle probleemi, aga juhime nendele probleemidele kindlasti tähelepanu ka Euroopa poolaasta raames, anname välja vastavaid soovitusi Äh, see on tõesti see, mida me saame omalt poolt teha. aga see küsimus nõuab meie tähelepanu, eile täiskogul äh, oli väga asjalik arutelu kliimamuutuste vastase võitlusega seoses, milliseid võimalusi see pakub töötajatele ja kodanikele, kui me võtame need äh, kaks eesmärgiks, mida tuleb teha selleks, et võidelda kliimamuutuste vastu, milliseid meetmeid selleks on vaja, ning teisest küljest võtame arvesse ka ebavõrdsust, toome need küsimused kokku omavahel ja siis ma usun, et me olemegi omadega õigel teel, seega arutelu, mis eile toimus, oli väga oluline. mida nüüd teha vanemate inimestega, eh, kes ei ole kunagi eh, käinud eh, sellist, teinud sellist tööd, mida, mida nad on kas õppinud või mida tööturg vajab või kellel ei ole olnud stabiilset töökohta, me peame stimuleerima tööturgu selleks, et neid probleeme lahendada ja ka selles küsimuses äh, peame sidet liikmesriikidega. oskuste puudujäägi küsimus äh, tuleb lahendada, meil oli oskuste äh, teekava ja me näeme, et meie poolt tehtavad soovitused ei ole ainult tekst paberil, see tundub nagu pehme instrument, kui me soovid, soovitusi koostame, aga alati soovime soovitusi välja saates, et liikmesriigid saadaksid meile tagasi oma äh, plaanid, kavad, tulemused pärast poolteist aastat ning nüüd äh, hindame taas neid dokumente, mille liikmesriikidest oleme saanud äh, seoses oskuste parandamisega, oskuste tagatisega, mille oma oskuste töökava raames käivitasime. see näitab, et liikmesriigid tõesti peaksid midagi ka reaalselt tegema, mitte ainult nõukogus sõnu loopima, näitama üksteisele, mida nad teevad ja ma usun, et see aitab olukorda parandada. lastegarantii laste vaesus on tõesti kõige suurem probleem, mida me saaksime ära teha, kuidas äh, nüüd strateegiaga edasi minna, et olukorda parandada, et parandada kõige nooremate olukorda, et nad saaksid kasu sellest tagatisest kogu oma elu jooksul, kui me seda suudame, siis me oleme õigel teel. aga lastega seotu on seotud ka äh, lapsevanematega me aitame last, lapsevanematel oma oskusi parandada, pakume teenuseid, mida vajavad äh, näiteks ka üksikvanemaid, äh, kes vajavad taskukohast lapsehoiu, hoidu, sest vastasel juhul nad ei saakski tööl käia. see, nende kõikide küsimustega tegeleme ka oma riigipõhistes soovitustes ja analüüsides ja muidugi meil on nüüd see ka katseprojekt seoses parlamendi uuringuga mida saame lähitulevikus selles küsimuses ära teha ning äh, ka äh, oleme teinud soovitusi oma riigipõhistes soovitustes ka äh, eluruumidega seoses, me oleme arvesse võtnud ka viivislaenude küsimust, aga me ei ole rääkinud piisavalt selle mündi teisest küljest, nendest inimestest, kellel ei olegi eluasemeid ja me peame kindlasti sellest rohkem rääkima, ma ei tea, mida otseselt ette võtta, aga me peame vaatama, mida me saame liikmes, Euroopa poolt ära teha selleks, et survestada liikmesriike midagi rohkem ette võtma selles küsimuses äh, Eh, Laura Asia on juba lahkunud, eh, ülejäänud tema küsimustele ma vist ka vastama ei pea, otsin siit kõige tähtsamad küsimused, ma tean, et teil on veel tähtis teema ees. me peame valmistuma tulevikuks, muidugi me peame seda tegema, tulevik paistab alati kaugel, aga tegelikult jõuab kiiresti kohale, ongi juba kohal, tööturg on muutunud, need oskused on muutunud, mis äh, tööturul äh, vajalikud on, me peame vaatama, mida ka siin teha, me oleme juba üht-teist teinud oskuste töökava kaudu, äh, me püüame tuua erinevaid valdkondi kohtu, valdkonnapõhiselt toome kokku ametiühinguid, tööandjaid, haridusasutusi, ülikoole, et parandada äh, Äh, olukorda, millised on, püüame teada saada, millised on need äh, vajadused, äh, mida peaksime muutma selleks, et oskusi parandada, kuidas inimestele näidata, millised on need oskused, mida tööturul tegelikult vaja on, kuidas arendada pädevusi, oskusi ka mitteametlikus, mitteformaalses õppes, muidugi me peame ka seda tegema aga see on ka miski, mis on äh, liikmesriikide teha, sellele oleme juhtinud tähelepanu ka oma töö, teekavas ja liikmesriigid juba tegutsevad. Äh, mainiti ka maksupoliitikat, keegi teie seast äh, viitas minu kolleegile Vestagerile, muidugi kui me räägime sotsiaalpoliitikast, siis äh, me peame rääkima sotsiaalfondist, sotsiaalalasest koostööst, aga ka muudest poliitikatest, kui meil ei ole õiglast maksupoliitikat, kuidas me saame öelda, et me elame õiglases maailmas? kui me ei pea kinni konkurentsireeglitest, siis me ei saa öelda, et maailm, elame õiglases maailmas. kui me ei võta midagi ette, kui me näeme, et mõnes liikmesriigid, mõne, mõnedes liikmesriikides diskrimineeritakse teatud ettevõtteid, Ehm, mõned suurettevõtted maksavad äh, sada korda vähem kui VKE-d makse, see kõik on ebaõiglane ja äh, komisjonis me püüame selle kõige vastu võidelda, viitasite ka äh, Pierre Moscovici vastutusalas tehtavaga ja tõepoolest me teeme siin mitmeid asju, et CCCTB näiteks mis puudutab soolisi küsimusi, küsi-, palun alati kõigil ka konkreetselt sellele viidata, kui me vaada-, vaatame näiteks töötust, siis me näeme, et naiste töötuse tase veidi tõusis, lõhe siin endiselt on olemas, te teate, mistõttu teie olete FM komisjoni raportöör töö ja era, eraelu tasakaalu äh, Äh, küsimustes, me kõik teame, mida tuleks teha, siin on lõhe, me peame suurendama naiste osakaalu tööturul, kui see võimalik on, oleme me seda ka teinud omalt poolt, kui võimalik, tuleb tagada, et kohustused oleksid võrdselt äh, jagatud meeste ja naiste vahel, nii äh, eraeluliselt kui ka töökohal, selleks et inimesed saaksid kasutada oma täit potentsiaali. ning makromajanduslikud poliitikad et äh, jah, neid on tarvis ning ka piirkonnad, see on väga keeruline probleem. mina elan liikmesriigis, äh, mis on äh, föderaalse ülesehitusega, meil on kolm piirkonda kõigest, aga juba meil on olukord keeruline. olukorrad on erinevad, eelistused on erinevad, probleemid on erinevad ma ei saa teile lubada, et tulevikus saame rääkida iga piirkonnaga eraldi arutada, mida majanduspoolaasta raames teha, meil, meil on kakssada kolmkümmend või veel rohkem piirkondi Euroopas, neid on nimelt nii palju, et ma tõesti ei tea, kuidas seda probleemi lahendada. aga igal juhul juhime sellele tähelepanu ka majanduspoolaasta raames ja peame seda silmas pidama oma tööd tehes. kui te räägite liikmesriikide töötuse tas-, tasemest, siis tegelikult võivad need eh, riigi põhja-lõuna osas eh, nii oluliselt eri, erineda, et tuleb erinevaid meetmeid võtta. muidugi igas aruandes ei ole need küsimused alati nähtavad, kuna kui eh, see küsimus sisse tuua, siis ei pruugigi olla lahenduste leidmine võimalik, aga igal juhul me alati peame seda küsimust ka silmas ning palgalõhe küsimus. Äh, siin tulevad muidugi mängu meie sotsiaalsed partnerid liikmesriikides. ma arvan, et on väga hea, et praegu sotsiaalsed partnerid vähemalt arutavad seda küsimust ja siin on ka küsimus ka palkade lõhes liikmesriik, riikide vahel. Te näete, kuidas inimesed liiguvad ja see küsimus on järjest tähtsam. pikaajaline töötus ja see on mu viimane kommentaar, pikaajaline töötus on langenud, see on väga hea neljalt protsendilt kolme koma neljale tänavuse langes, see on väga hea, ometi on meil palju tööd veel vaja ära teha. näeme, et on liikmesriike, kus on üks koma üks protsenti pikaajaline töötus, mõnes liikmesriigis eh, see vastus seitseteist. erinevus siin on väga suur. ja kuna me nüüd peame lahkuma, eh, suur tänu taas palun äh, teid taas, aidake meid, äh, aitame üksteist vastastikku selleks, et jõuaksime kõikide küsimustega töö lõpetada. Äh, ettepanek oli hea, teiepoolsed muudatusettepanekud samuti. ma ei saa öelda, et meie ettepanek oli nii hea, et muudatusettepanekuid ei olegi vaja Ähm, ettepanekud ei ole kunagi täiuslikud, nagu öeldakse, täiuslik on äh, tä-, täiuslikku asja ei olegi võimalik saavutada, igal juhul jätkame oma head koostööd selleks, et kolmepoolsed kõnelused lõpule viia, meil mõned on veel ees, aega on meil ainult veebruari keskpaigani, seega kell tiksub, suur tänu teie heade sõnade eest, samuti minul on teile ka lahked sõnad, mul oli väga hea meel teiega koostööd teha, jätkame seda koostööd järgmisel aastal ning eh, soovin teile kõigile geni pühi ja head aastavahetust! Thank you very much! aitäh! tõepoolest suur tänu, proua Tyson, meil ei olnud kahjuks eh, aruteluks piisavalt aega, aga üht-teist siiski äh, saime, mida jõulude ajal seedida. nagu te kõik teate, on meil päevakorras veel midagi väga olulist. härra Händl on nimelt tagasi ja annan talle sõna, et ta saaks meile paar sõna öelda, palun. Ich wollte nur sagen. ma tahtsin lihtsalt öelda, et ma olen jälle siin. ma soovin tänada kõiki neid, kes mind äh, meeles pidasid äh, pika haigusperioodi jooksul. ma olen läbi teinud äh, kaksteist operatsiooni aga ma tahan siia tagasi tulla. tahan tulla tagasi Marita Ulfsoogi ja Mariann Tysoni juurde ja tahan jätkata oma töökohustustega siin äh, komisjonis, siin parlamendis. paljud teist äh, saatsid mulle häid soove, kaarte, tervitasid mind. ma tõesti väga tänan kõiki. mul olid äh, rasked ajad aga ma arvan, et ma jällegi saan nii-öelda raja peale tagasi, natukene võtab aega, enne kui ma olen samas vormis kui varem, aga meie mandaadi aja lõpposa saan siiski teiega koos läbi teha, aitäh! Yes, we, li we are living in a fantastic eh, era where jah, me tõesti elame suurepärasel ajal, kus me saame suurepäraseid äh, tegusid teha majanduses, poliitikas, aga ka tervishoiu valdkonnas. mul on tütar, kes on äh, tegutsev onkoloogia valdkonnas ja tema on ka mulle öelnud, et äh, kõik on tänapäeval võimalik niisiis, kas ma ütlesin äh, proua Tysonile aitäh, ma arvan, et ma ütlesin. ajaplaan on teil nüüd ees. ja läheme viimase päevakorrapunkti juurde. selleks on Euroopa poolaasta ja annan sõna proua Harkinile. ja ta kohe varsti tuleb siia, et tutvustada meile majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaastat ning äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta, üheksateistkümnenda aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive ja sotsiaalaspekte. meid on küll siia vähe alles jäänud, aga igal juhul äh, kuulame tähelepanelikult, mis te ütlete paari minuti jooksul, palun lühiversiooni. Äh, tänan, esinaine ja tere tulemast tagasi, härra Hendl, on tõesti väga tore teid äh, siin näha. meil äh, suurem osa arutelust oli juba täna hommikul ära, nii et äh, detailidesse minemata ma tahaksin tähelepanu juhtida mõningatele olulisematele aspektidele. kõigepealt, üldpilt on mõnevõrra positiivne põhiline statistika liigub õiges suunas, aga kui nüüd süveneda mõningatesse arvudesse, siis on näha lõhed. mõned aspektid, mida ma oma raportis olen maininud ja see on lühike, kuna nii nõuti ja ma arvan, et siin tuleb palju muudatusettepanekuid, mida ma ka tervitan raporti parandamisel, aga ühesõnaga mõned aspektid, millele ma tähelepanu juhtisin, on järgmised vaesusrisk täna hommikul me rääkisime sellest, kuidas kasutada pool aastat lahenduste leidmiseks. ma arvan, et kolleeg äh, Rivero oli see, kes ütles, et me ei peaks liikmesriike karistama, vaid me peaksime neid julgustama vaesuse vastases võitluses, et sellest äh, tehtaks äh, prioriteet. komisjon rääkis selles, et kui me vaatame majandus- ja sotsiaalpoliitikat, äh, siis meil on siin suhe üks viiele, aga meil peaks ehk olema kaks viiele. ja suureks probleemiks on äh, ka uute töösuhete reguleerimine, sotsiaalkaitse ja nii edasi. üks teema, mis äh, mulle suurt muret valmistab ehk siis see, mis mulle kõige rohkem muret valmistab, on see, et äh, kodumaja pistamiste sissetulek kasvab aeglasemalt kui äh, skp. me loomulikult äh, teame, et kui me räägime heaolust, siis nii-öelda rikkuste jaotamise osas Euroopa Liit äh, võrreldes äh, teiste piirkondadega ei ole just kõige halvem, aga meil tuleb äh, siiski siin teha enamat. nüüd elamusektor, see on suureks probleemiks paljudes riikides, ka minu koduriigis, sotsiaalmajad, samuti eluaseme taskukohasus, soetamise võimalused. miks meil ei oleks võimalik näiteks siin äh, demograafilist äh, muutust, äh, pensionide piisavust ja kõike seda ka arvesse võtta, mis puudutab nüüd varalist lõhet, siis meil on ka investeeringute lõhe, see toob kaasa veelgi suuremaid äh, erinevusi sissetulekutes. pikaajalistele töötutele on vaja individuaalseid toetamismeetmeid ja globaliseerumisega kohanemise fond võiks siin abiks olla. ma ei hakka noorte tööpuudusest äh, siin rohkem rääkima, volinik just mainis meile sellekohast statistikat, aga jällegi, meil tuleb aidata liikmesriike lahenduste leidmisel kümme protsenti sotsiaalfondist noorte, noorte tööpuuduse vastaseks võitluseks on väga positiivne, aga me peame tegema enamat. puuetega inimesed, VKE-de toetamine, laste vaesus ja põhiliste digioskuste puudumine on samuti võtmetähtsusega teemad. ma nüüd rohkem ei äh, ütle, jään ära ootama kolleegide panust äh, ja muudatusettepanekuid. suur tänu! annan sõna variraportööridele, kõigepealt proua Kozlovska, palun tänan, äh, esinaine ja esimees. mul on ka väga suur heameel selle üle, et te täna siin olete, on tore, et te tulete tagasi. mis äh, puudutab raportit, siis ma õnnitlen teid, Marian Harkin, selle puhul, et te olete selle raporti kirjutanud äh, sotsiaalselt tundlikult sissetuleku õiglasem jaotumine, sotsiaalküsimused on siin selgelt esile tõstetud. ma esitan mõned muudatusettepanekud, aga need keskenduvad ainult äh, mõnele konkreetsele teemale, näiteks naiste osalus äh, tööturul ja samuti äh, õiglus, mõju avaldamine, mittedeklareeritud töö seal vallas on väga palju naisi, kes töötavad ilma sotsiaalkindlustuseta, eriti just äh, hoolduse valdkonnas, nad töötavad tihtipeale ka ilma igasuguse tasuta ja neil ei ole hiljem õigust ka pensionile. nii et minu muudatusettepanekud äh, käsitlevad äh, seda, et tuleks rohkem naisi kaasata nendes sektorites, kus on tööjõupuudus haridussektor peaks rohkem panustama praktilisele kutseharidusele ja mobiilsusele. mis puudutab nüüd äh, baasoskusi, siis see teema on väga oluline. kakskümmend protsenti äh, inimesi Euroopa Liidus on äh, funktsionaalsed kirjaoskamatud, nii et see küsimus on väga tõsine ja kui me räägime uute pädevuste agendast, siis äh, põhioskused peavad hõlmama ka digitaalseid oskusi. Äh, kõrgelt innovatiivses ühiskonnas on neid kindlasti vaja. suur tänu. Maria Rena on lahkunud. Ulrike Trebesius on lahkunud. keegi QNGL-is siin ei ole nii et äh, Jean Lambert, palun. tänan. ma arvan, et äh, Marian Harkini raport on väga heaks äh, aluseks, mis võimaldab meil teatud teemasid edasi arendada. osasid teemasid ma mainisin ka eelnevalt, kui me rääkisime volinikuga. ja ähm, elamuesitus on kindlasti ääretult oluline teema nüüd ähm, tõstan esile veel paar teemat. hea haldus, hea juhtimine, valitsemine, et inimesed teaksid, millele neil on õigus, mida nad võivad toetuseks saada ja ma arvan, et mõned muudatusettepanekud tulevad ka keskkonna ja kliima valdkonnast ja siis pärast jõuluvaheaega jätkame rõõmuga tööd sel teemal, aitäh! suur tänu, kas ma unustasin kellegi ära? kas äh, te soovite midagi lisada, proua Harkin? ei, soovin lihtsalt äh, tänada kolleege ja soovin kõigile häid jõule. hästi, siis äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksandal jaanuaril ja ainult inglise keeles ja siis äh, kakskümmend kuus, äh, kakskümmend seitse veebruar käsitleme teemat äh, komisjonis ja märtsi täiskogul tuleb see teema käsitlusele. nüüd siis ma küll juhtisin pidevalt tähelepanu äh, ajakitsikusele, mis meil on, aga tänu sellele meil õnnestuski lõpetada nüüd koosolek isegi viis minutit varem ja ilusat jõuluvaheaega teile, head ja!